seisaku ühendame, pühendame ka neile. jah, kolleeg, teil oli täiesti õigus, et te sellele tähelepanu juhtisite. ja nüüd läheme siis edasi päevakorraga. härra Simson, palun president, ma palun, et te saadaksite koha sada seitsekümmend kuus juurde tehniku, sest minu hääletusmasin ei tööta üldse, aitäh. jah, me tegeleme sellega kohe. kaheksateistkümnenda jaanuari istungi protokollid ja vastuvõetud tekstid on teile välja jagatud, kas kellelgi on nende kohta midagi öelda, ei ole, sel juhul loeme need protokollid kinnitatuks nüüd kirjalik avaldus null null neli üks kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, mille on esitanud Alain Kadek ja teised ja see puudutab äh, vetikate vohasi, vohamise vastast võitlust, on saanud äh, piisava hulga allkirju ning vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm saadetakse see siis adressaatidele ning avaldatakse nende tekstide hulgas, mis on vastu võetud istungil. ja härra Kadek, teil on minutiks sõna president, kallid kolleegid, mul ei ole kahtlust, et komisjon arvestab seda kirjalikku avaldust ning see avaldus võimaldab ka inimeste teadlikkust meie rannikut mõjutavast probleemist tõsta. meil on vaja Euroopa tasandil tegevuskava selleks, et võidelda vetikate levingu, leviku vastu, on vaja koostööd liikmesriikide vahel ning tänan kõiki allakirjutajaid, kes seda üritust toetasid ning tahaksin tänada ka oma assistente. meie siin Strasbourgis tihtipeale äh, leiame, et kõik asjad on korras, aga nii see ei ole. niisiis tahaksin tänada härra Wojtšekit, äh, sotsiaaldemokraatide ridadest, äh, Tremopolost ja samuti härra Sanonit. tänan teid kõiki, kallid kolleegid. aitäh. niisiis kirjad kirjalik deklaratsioon null null kolmkümmend seitse kaks tuhat üksteist, mille on esitanud äh, härra Danielis ja see puudutab saarte pakti ellurakendamist, on tegemist Euroopa ametliku algatusega